selle info edasi. sellega lõpetame aga meie arutelu kiireloomuliste inimõiguste ja demokraatia küsimuste üle. oleme saanud äh, äh mitmeid resolutsiooni ettepanekuid, nii et nüüd asume nende üle hääletama. debatt on läbi. Äh, kõigepealt äh, inimõiguste, inimkaubandus Siinais. meil on ühine resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. Läheme siis algse ettepaneku poole osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? vastu? kes on erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kes on erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime seda, ma pole kindel tulemuses kontrollime elektrooniliselt. palun kontrollime, kes on poolt, vabandust, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number äh, viis, vabandust, me juba hääletasime viiendat, mida elektrooniliselt, nüüd muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja lõpphääletus, muudatusettepanek, ettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd lähme järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde Palestiina, Iisraeli relvajõudude haarangud Palestiina telejaamadesse ja. hääletame kogu resolutsiooni ettepaneku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. Äh, kolmas resolutsiooni ettepanek, inimõiguste rikkumised Bahreinis. kõigepealt muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd algtekst, lõige neliteist, kes on poolt vastu, erapooletud, algtekst on vastu võetud. Äh, ja põhjendus äh, kümme, muudatusettepanek, äh, suuline muudatusettepanek härra Tännakilt kes on selle muudatusettepaneku poolt muudetud kujul. kas keegi tahab võib-olla rääkida sellest muudatusettepanekust, seda toetada, härra Tänak, ennast pole siin kohal kui ei ole, siis äh, härra Tänokit ei ole, siis äh, räägime äh, põhjenduspunktist N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame kogu teksti, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sellega äh, lõpetame meie töö. veel üks teade, mille pean teile edastama, olen saanud äh, Rahvaparteilt äh, nimetuse parlamentaarsetesse komisjoni, kontrollikomisjoni Petri Sarvamaa ja Transpordi- ja Turismikomisjoni nimetatakse seda samuti, samuti nimetatakse parlamentaarse koostöökomisjoni Venemaaga samuti Petri